ei kuulu ta enam ALDE fraktsiooni. sotsialistid ja demokraadid on esitanud mulle ettepaneku nimetada proua Francesca Baracciu eelarve kontrolli komisjoni liikmeks. kas on vastuväiteid sellele ametisse nimetamisele? ei ole, siis on see kinnitatud